vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu er,, kontrollime, hääletus on alanud. haben alle abgestimmt?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 kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud viies osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuues osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud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 vastu võetud viies osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuues osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsmes osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sellega esialgne versioon langeb ära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 vastu võetud. lõige kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm kahes osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, neljas osa, esimene osa, kes on poolt

vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend viis, esialgne versioon, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kakskümmend kuus, esialgne versioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, kahes osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime teine osa, lõige kakskümmend seitse, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. arvatavasti tagasi lükatud. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, kolmas osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige äh,, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud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 kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. siin äh, on avaldatud soovi, et me hääletaks aeglasemalt. kallis kolleeg ma pingutan, pingutan, et ka teie rahul oleks. kolmas osahääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neljas osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, viies osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek seitse kahes osas, esimene osa nimel alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. esialgne versioon langeb sellega ära muudatusettepanek kaheksa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. esialgne versioon langeb ära, lõige viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, esialgne versioon langeb sellega ära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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?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 erapooletu vastu võetud teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt A, esialgne versioon kahes osas, ilma osa, kas on poolt, vastu, teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt I kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt K kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt N, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, põhjendus, muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. sellega originaalversioon langeb ära, põhjenduspunkt O, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt B kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt S, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi Rans Garcia raport radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäära tuumaavarii korral. kolleeg Rivasi. kas teil on midagi päevakorra kohta? jah, aitäh, esimees. ma tahaksin kolleege teavitada et mm, selle raportiga seoses on meil olnud suuri probleeme, me teame, et see raport puudutab radioaktiivsussaastust lubatud piirmäärasid, juhul kui leiavad aset tuuma korral, me kutsusime Euratomi eksperte kohtuma, nemad ei tahtnud tulla me palusime äh, komisjoni, äh, et nad teavitaksid neid eksperte, kes neid nõustasid, nemad ütlesid, et nemad ei saa oma ekspertide nimesid avaldada, kuigi äh, tegemist on väga olulise teemaga, nii et, et ma palun, et olete raporti suhtes väga kriitiline. aitäh, kahjuks ei olnud tegemist päeva, kodu, protseduurilise teemaga ja alustame nüüd komisjoni muudatustega plokis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatused üks kuni kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis nimeline hääletus. kas äh, teil on midagi äh, protseduuri kohta, niisiis äh, viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. jah, tulemus oli üsna selge. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üks hetk. see on vastu võetud. kolleeg Fox, palun. president, teeksin ettepaneku, et võtame Reeda raporti järgmisena ja kõik eh, ülejäänud hääletused lükkame septembrini edasi. kui lubate, siis selgitan ka, miks. on äh, mõis-, ei ole võimalik, et me hääletame äh, äh, ne-, neljapäeval kaks, kaks päeva ja kolmapäeval tegelesime lihtsalt igasuguste äh, omaalgatusraportitega, millest mitte ükski pole ajalises mõttes otsustava tähtsusega. jah me peaksime hääletama äh, hoolikamalt, me peaksime rohkem hääletama teisipäeval ja vähem kolmapäeval ja neljapäeval ja teen ettepaneku, et hääletame nüüd Reda raportit ja ülejäänu lükkame septembrisse. Herr Kollege Fox, ich werde kolleeg Fox, ma kuulsin teie ettepanekut, aga pean selle tagasi lükkama. meie talitused vastutavad selle hääletusjärjekorra eest, seda on kinnitanud esimeeste konverents ja te olete tutvunud ju tänase hääletusnimekirjaga, seega kui kaua see hääletus tegelikult kestab, sõltub sellest, kui paljusid osade kaupa hääletusi fraktsioonid nõuavad ja, ja talitused ei saa siin siin mitte midagi teha ja seetõttu me ei saa ka ju ette plaane planeerida, kui palju neid nimelisi hääletusi ja eh, osade kaupa hääletusi tuleb. nii et, et eh, te võite meid küll kritiseerida, aga me ei saa siin kuidagi midagi planeerida ja nüüd kolleeg Jakovtšitš järgmisena. Hat sich erledigt. Herr, Herr Fuchs, Herr Fuchs härra Fraks, ma te tõlgendan teie ettepanekut niimoodi, et tahaks ettepoole nihutada proua Reeda raportit ja siis teised tagasi lükata, nii et, et kaks hääletus. niisiis, kes on selle poolt, et lükkame, võtame ettepoole Reeda raporti, kes on vastu? erapooletud? jah, tagasi lükatud Ich lasse das auch gern überprüfen. jah, meelsasti kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, viiskümmend, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, äh, nimeli äh, hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud ja nüüd hääletame Euroopa julgeolekutegevuskava teemalist resolutsiooni. meil on libekomisjoni äh, resolutsiooni üheksuse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud see oli üsna selge, aga kontrollime siiski muudatust kümme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? muudatus kümme on hääletusel. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud. tulemus pole selge, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. esialgne leks langeb seega ära, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis esialgne tekstnimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud jah Äh, sotsiaaldemokraadid äh, hääletasid päris selgelt, jah. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja tõenäoliselt tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hea küll, kontrollime, hääletus on alanud, muudatus viisteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Äh, lõige kaheksa, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, jah, mul ei ole väga selget ülevaadet, siin kontrollime üle. niisiis, hääletus on alanud. jah, fraktsioonidega on siin asi segane, niisiis, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on siis lõppenud? vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt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 hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt. vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksateist esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Äh, punkt kakskümmend, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, äh, lõige kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime juba üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatust kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, kakskümmend kuus esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, hääletus on alanud, niisiis kakskümmend kuus, esimene osa kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu. ka seda peame kontrollima, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksateist nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend seitse, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud artikkel kakskümmend üheksa, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu näib, et vastu võetud, aga kontrollime, muudatus kakskümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd äh, lõige kolmkümmend viis, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud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 esimene osa, kes on poolt? no we didn't miss twenty five. Twenty five was rejected. niisiis kolmkümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu vabandust, ma tegin vea, ma jätsin kahekümne viie vahele, niisiis kakskümmend viis, kes on poolt? vastu?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 erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. punkt nelikümmend, esialgne tekst kolmes osas, kõik nimeliselt, esimene osa, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? vastu võetud kolmas osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst langeb nüüd ära. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, punkt viiskümmend, esialgne tekst, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt D. ma rääg-, teeme siis uuesti põhjenduspunkt C, esialgne tekst ja hääletus on alanud. C. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kes on poolt? vastu äh, ma suured fraktsioonid ei signaliseeri enam, kuidas hääletada. poolt, vastu, erapooletud, nüüd on see vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt I, esialgne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, hääletus on alanud, põhjenduspunkt I. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. nii. hääled Eh, jah, me ei saa selle hääletustule, hääletus on nüüd alanud ja kui on hääletanud, siis panen ma selle hääletuse kinni. vastu võetud. edasi komisjoni tööprogramm kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, härra Guerrero soovib sõna saada Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht ein. härra Guerrero ei saa oma mikrofoni sisse, aga äkki nüüd? suur tänu, härra president. jah, mina tahtsin paluda seda, et komisjoni töökava alane hääletus lükatakse ikkagi septembrini edasi siis oleks meil võimalik jõuda kokkuleppele, mis oleks äh, suuremal konsensusel põhinev ja selles äh, konsensuses äh, kajastuksid ka meie prioriteedid ja mured erinevate poliitiliste fraktsioonide omad. aitäh, kallis kolleeg, aitäh, härra Guerrero, ma eeldan, et te tegite selle taotluse terve oma fraktsiooni nimel siis vastavalt äh, artikli sada nelikümmend üheksa lõige üks on see taotlus lubatud, nii et kes soovib nüüd selle taotluse poolt sõna võtta? kolleeg Eichhout, kolleeg Eichhout, palun. Äh, jah, tõepoolest, see on probleem me oleme ju tegelikult juba korra läbi kukkunud siis, kui hääletasime komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogrammi, seda tuleks ennetada ja tuleks leida aeg, et me saaksime leida konsensuse, seetõttu ma toetan seda algatust, aitäh. aitäh, härra Eichhout, kas keegi soovib selle vastusõna võtta, loodetavasti mõnest teisest fraktsioonist, proua Ford? mina, kes ma juhtisin neid läbirääkimisi erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel, ütlen, et minu meelest on väga kahju, et me lihtsalt läbirääkimiste laua tagant esmaspäeva õhtul laiali läksime, ilma et sotsiaal eh,, kusjuures Sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei fraktsioon mõlemad olid eh, ühistekstiga nõus, kuid üks fraktsioon keeldus alla kirjutamast ma olin seal ruumis ja ma ei saa aru, mida me võiksime küll võita sellega, et me septembrini ootaksime aitäh, proua Ford. hääletame selle üle, kes toetab härra Guerrero tehtud taotlust. kes on vastu? erapooletu? see on vastu võetud herr kollege herr kollege halten sie es für möglich dass sie kallis kolleeg mis te arvate et ma tõesti ei kuule, te ei pea röökima, aga te soovisite kontrollida, no kontrollime siis. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsioon, mis puudutab olukorda Jeemenis, meil on ühine resolutsiooni ettepanek uuelt fraktsioonilt, lõige kolm, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks, suuline muudatusettepanek kolleeg Kuusoper Mui soovib seda teha. ma eeldan, et see ettepanek on ka välja trükitud. suur tänu. tõepoolest, mul on ettepanek ja see on järgmine väljendab oma muret, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriikide intensiivset relvakaubandust mitmete riikidega selles regioonis ning äh, palub nõukogult tagada, et Euroopa Liidu ühine positsioon, äh, et äh, peetaks kinni Euroopa Liidu ühispositsioonist, mis puudutab relvaekspordi kontrolli ning et kõik liikmesriigid seda samuti järgiksid, aitäh. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule? Neid on nelikümmend ma väga kahju, härra Kusupurmu jaga ei saa, nii et äh, muudatusettepanek üks esialgses versioonis, kes poolt, vastu, erapooletu. andke nüüd käega märku, muudatus on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm me võime kontrollida, aga kui see fraktsioon nõuab kontrolli, mis tegelikult ise käsi püsti ei tõsta, siis see nüüd küll päris aus ei ole. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolm. kolm on see, mille üle hääletame, kolm jah es geht um den Änderungs- muudatusettepanek kolm kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt E kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt G, kes poolt, vastu kontrollime. hääletus on alanud. põhjenduspunkt G. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud hash, põhjenduspunkt hash, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul tervikuna, kes, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. Zum... järgmiseks Peju raport äh, lõige üks üheksas osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas osa poolt vastu, erapooletu vastu võetud viies osa ja ülejäänud osad, kõik nimeline hääletus, viies osa poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kuues osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, kuues osa hääletus on alanud, seitsmes osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud kaheksas osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksas osa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaks, originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa nimeliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus, esialgne versioon, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksa esialgne versioon kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kaksteist, esialgne versioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmteist, kes poolt, vastu. olete te nüüd poolt või vastu, härra Fleckenstein? veel kord, lõige kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige viisteist neljas osas. kontrollime, kontrollime, lõige kolmteist, hääletus on alanud. Haben alle abgestimmt? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viisteist, neljas osas, esimene osa, kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud, teine osa poolt? vastu teist osa hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist äh, algtekst kontrollime palun teist osa muudatusettepanekust kolm. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üheksateist algne tekst, esimene osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend viis, esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend neli, kolm osa, esimene osa, mul on väga hea, et Aguilera äh, on siin äh, tegevuses, äh, alustame uuesti, kes on esimene osa poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd võtame muudetud teksti, elektrooniline hääletus, mis on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi jõuame Kukani raporti juurde lõige neli algtekst kahes osas, kes on esimese poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teise osa nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kuues kahes osas, esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolm suulise muudatusettepanekuga härra Kuukanilt. režii number 582. mikrofon. mikrofon, palun. suur tänu, härra juhataja, pisikene muudatusettepanek mis puudutab lõiget seitse, teine rida siin, ütleme, et sõna for ja äh, on asendatud sõnadega with willing. tekst on järgmine, kutsub äh, kõrget esindajat üles arendama ettepanekuid, koostööd koos selleks soovivate Euroopa naabritega, Euroopa majandusala mudeli järgi ja nii edasi loodetavasti on kõik nõus selle suulise muudatusettepanekuga. kas on vastuväiteid? ei ole, siis hääletamegi niimoodi muudatusettepanekut kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist kahes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teise osa poolt, vastu kontrollime palun elektrooniliselt äh, teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. neliteist kahes osas esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist kahes osas esimene osa, kes selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teise osa nimeline hääletus, mis on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend, esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud ja vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakskümmend kuus, teine osa, palun, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa kahes osas, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusepanek üks kahes osas, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa lõige algtekst, esimene osa nimeline hääletus elektrooniliselt, kes ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. edasi Reeda raport, alustame lõikega seitse, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa kontrollime palun elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kümme kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu kontrollime palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üksteist kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu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 kaksteist kontrollime, kolmteist kaks, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist kahes osas, esimese osa poolt, kes on, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse proua Hanipool on teinud siia suulise muudatusettepaneku. Äh, olge hea. suur tänu, juhataja. ma tahaksin öelda selle lõike lõppu. usuvad, et kui kunstnikud ja esitajad äh, äh, avaldamisõigused on edasi suunatud, siis peaks olema neil Äh, võõrandamatu õigus äh, honorarile, äh, mida nad kollektiivselt haldavad. ei ole nii, et loojad saavad tasu selle eest, kui nende loodut ehk muusikat tavaliselt internetis üle kantakse. kas on siin vastulauseid? Das sind genug, Sie brauchen Künstler selge ja võite istuma jääda piisavalt inimesi. Ah, okay, dann brauchen wir auch keine Abstimmung. siis ei hakka me ka hääletama, tuleme nüüd äh, kahekümne kaheksanda lõike juurde, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa algtekst kahes osas, esimese osa poolt, kes on, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine nimeline hääletus ja see on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, nelikümmend kahes osas, esimese osa poolt, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis kahes osas bitte? wir haben gerade über me hääletasime nelikümmend kolmandat osa. neljakümnenda kolmandat osa hääletasime, ükskõik, kui te karjute, siis ei lähe asi paremaks, ütleb juhataja Indicated that three parts and 45 are three parts. Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Siin on kolmas osa ka 40. kus me selles kontekstis äh, kutsume üles nendele muudatustele sõnastuses. kolmas osa ja siin oli vaja hääletada, nagu nimekirjas on. kõik noogutavad, Rahvapartei noogutab, teised noogutavad ka. nii et kolmas osa siis palun, kes on poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud. nelikümmend viis kahes osas, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, muudatusepanek kolm, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, algtekst, nimeline hääletus kontrollime palun muudatusettepanekut kolm elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt? esimese osa poolt, kes on? vastu? erapooletud? vastu võetud, teine osa poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa kahes osas, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun muudatusettepanekut üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud. kuidas? hea kolleeg Saavamaa. härra Saarvamaa, kodukorralises küsimuses kujutan ette. suur tänu, juhataja. ma arvan, et meie juhataja teeb suurepärast tööd täna pärastlõunal ja kiirendab protsessi nii palju kui võimalik. nüüd eeldades, et te ei taha tervet neljapäeva pärastlõunat siin saalis viibida, siis ma palun kõigil tõsta kätt siis, kui juhataja palub kätt tõsta suur tänu, härra Saarvamaa, äh, tubli. kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt G, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. O kahes osas, esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. R kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kogu tekst, palun nimeline hääletus, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi GRIP-i raport. siin on alternatiivne äh, muudatusettepanek kaks äh, tehtud, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. siis jõuame selle äh, resolutsiooni juurde kakskümmend viis lõige, esimene osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend neli kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt K, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kogu resolutsioon muudetud kujul, täielik tekst, nimeline hääletus, mis on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. edasi eelviimane raport, resolutsioon olukord Burundis. siin on seitse fraktsiooni teinud äh, oma resolutsiooni ja äh, lõige kaks, suuline muudatusettepanek, kolleeg Michel on selle teinud. mikrofon, palun orale qui me paraît ma teeksin ühe suulise muudatusettepaneku mis minu meelest kaasajastab natukene teksti sest toimusid juba hääletused burundis nii et ma teeksin ettepaneku et äh, me asendaksime sõnad oleme väga mures sõnaga mõistame hukka kas on vastuväiteid sellele? ei ole nii, järelikult hääletame palun lõiget kaks sellisel kujul, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kogu resolutsiooni tekst palun, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, jõuame edasi. nüüd Srebrenica resolutsiooni juurde viielt fraktsioonilt ühtne tekst. meil on suuline muudatusettepanek härra Jakovtšitšilt pärast kuuendat lõiget, olge hea. Invite... ma tahaksin äh, teid äh, kutsuda kahte suulist muudatusettepanekut toetama, sellepärast et eile tehti kaks väga olulist otsust, need on faktid ja need tuleb siia resolutsiooni ka sisse arvata. kuus A kahetseb, et ÜRO Julgeolekunõukogu, millel on peamine vastutus rahvusvahelise julgeoleku ja raha, rahu tagumise eest, eh, ei suutnud vastu võtta resolutsiooni, mis Srebrenica eh, genotsiidi eh, puudutab. rahvusvaheline kohus, mis on ÜRO peamine kohtuorgan, on tegelikult öelnud, et Srebrenicas korda saadetud kuriteod oli genotsiid. see on esimene muudatusettepanek ja teine tervitab Bosnia-Hertsegoviina ministrite otsust eh, ühehäälselt kuulutada üheteistkümnes juuli mälestuspäevaks eh, Bosnia-Hertsegoviinas. palun hääletage nende ettepanekute poolt. kas on vastuväiteid? ei ole nii, siis hääletame sellisel kujul suulist muudatusettepanekut, kes poolt ja kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur aitäh kõigile teile. tegime ära selle kaheksakümne nelja minuti jooksul ja kui me oleksime siin veidi kokku hoidnud siin äh, püsti äh, ja istumise korraldamisega, oleksime saanud veel kaks minutit kokku hoida. palun